Monsieur le Président. Chers collègues, nous n'allons pas commencer la séance tout de suite. kallid kolleegid, me ei alusta istungit mitte kohe, koheselt, sellepärast et me ootame härra presidenti, kes teeb eh, kahjuks dramaatilise sisuga avalduse, me ootame paar hetke